Äh, äh, rahvatervise ähm, komisjon esitasid ähm, selle dokumendi, mida hääletatakse keskpäeval. ja kolmas teema siis täna Schmallenbergi viirus ja kõigepealt nende küsimuste autoritele äh, härra Leharik, kaks minutit monsieur le président madame la commissaire lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, pärast hullulehmatõbe, veiste, tuberkuloosi, suu- ja sõrataudi, lammaste kataraalse palaviku viirust on nüüd ilmunud uus viirus, Wallenbergi viirus, ja see hakkab meie kariloomadele ohtu kujutama endast. mõnda, mõni nädal on juba see viirus levinud, sellega seoses on tekkinud mitmed küsimused, mis on ka kirjas ka meie suulises küsimuses, millised on teie arutelud, lugupeetud volinik, millised meetmed on teil selleks, et kaitsta meie kariloomi, kas teil on mingisuguseid meetmeid, et takistada selle viiruse levikut ja me peame ka looma Euroopa hüvituskassa, nende farmide toetamiseks, kes on kannatanud, seda tuleks teha riikide koostöös. see kriis tekitab uuesti küsimused seoses meie põllumajandusega, mis on üha enam koondatud ja me peame äh, tagama oma äh, fütosanitaarse turvalisuse, äh, oma toiduainete turvalisuse ja tagama põllumajanduspoliitika jätkusuutlikkuse. seda peame kõik arvesse võtma, kui räägime üht ühise põllumajanduspoliitika reformist. suur aitäh, härra Leerek, härra Nikolson, kaks minutit uh,. suur aitäh, härra president, põhjus Äh, Schmallenbergi viiruse puhang on väga-väga oluline, eriti põllumeestele, kes peavad, äh, peavad karja hukkumisega tegelema. me kõik teame, et äh, loomad nakatusid tõenäoliselt möödunud sügisel, aga see hävitav tagajärg on alles praegu välja tulnud. paljud noorloomad on, paljud surnud sündinuid ja väärarengutega sündinuid. me peame Ähm, reageerima asjakohaselt. Õnneks arvatakse, et viirus ei ole inimestele ohtlik, seetõttu hiljutised äh, liikumised riikides äh, Venemaal ja Egiptuses, äh, et keelata kõikide liha- ja piimatoodete impordikeel, on ülereageerimine ja tegelikult on need lihtsalt kaudsed tõkked ekspordile. nii palju, kui me teame, levib see haigus sääskedega, mis tähendab, et isegi pingutame me, kui palju tahame, selline piiriülene haiguste leviku tõkestamine mõnikord on lihtsalt võimatu. hoolimata sellest probleemist võiks liikmesmaad, on vajalik liikmesmaade koordineeritud äh, reageerimine, eriti mis puudutab andmete jagamist, nii et me saaksime selge pildi, kui kiiresti ja kus see viirus levib. tuleb astuda samme selleks, et tagada kinnitada äh, avalikkusele ja meie kol-, äh, kaubanduspartneritele kolmandates riikides, et Euroopa Liidus toodetud toit on kõrgete standarditega ja ohutud. lõppude lõpuks töötatakse sellele välja vaktsiin ning neid jõupingutusi tuleks toetada, nii et Euroopa põllumehed ei peaks taolist viirusepuhangut uuesti kogu-, kogema, aitäh! aitäh, härra Nikolson, härra Tess, nüüd kaks minutit. suur tänu, härra president, volinik, aitäh tänase debati eest sel teemal Schmallenbergi äh, viiruse puhangu arutamise eest. see põhjustab probleeme. teadus, on see võrreldav Al-Kabani viirusega, mis on mõjutanud äh, väga palju loomi Aafrikas ja Austraalias ja mis on kestnud tükk aega. see ei ole inimestele kahjulik, niisiis võime oletada, et Schmallenbergi viirus tõenäoliselt ka ei ole inimestele ohtlik. viirus aga on ohtlik ning võib põhjustada väga suurt majanduskahju. niisiis tuleb teha kõik, mis vähegi võimalik, et seda puhangut peatada, piirata see ära ja sellest täielikult loobuda selleks, et neid meetmeid rakendada, vajame kogu Euroopa Liidus, Euroopa Liidus aruandluskohustust, nii nagu meil see on juba Saksamaal olemas, äh, liidumaade omavahelise kokkuleppe alusel, me saame aru, et seda saab üle kanda. Ähm, see kandub üle sääskedega, nii et me ei saa loomi sääskede eest ju kaitsta, loodetavasti õnnestub välja toot-, töötada asjakohane viirus va, va, vabandame, asjakohane vaktsiin, peaksime seda tööd toetama, nii et see vaktsiin oleks kättesaadav nii palju kui võimalik. komisjon peaks astuma kiireid samme selleks, et vajalikud andmed oleksid kättesaadavad niipea kui võimalik ning vajalikud sammud astet-, astutaks niipea kui võimalik. kaubanduspiirangud, nii nagu Venemaa ja teised riigid selle kehtestasid, tuleb maha võtta niipea kui võimalik. Neid, neid, nendele järgnevad teised riigid, Alžeeria, Brasiilia ja ka USA, mida kiiremini me reageerime, seda kiiremini on võimalik selle haiguse levik peatada ja siis sellest ka lahti saada, aitäh! aitäh, härra Desna, äh, nüüd öö, äh, kaks minutit, proua Raimers president, volinik, kolleegid. möödunud aastal avastati lehmade ja lammaste puhul uus viirus, mis põhjustab äärearenguid ja nurisünnitusi, mis seda levitavad sääsed ning põllumajandusettevõtetel on väga suuri kahjusid, nad peavad sellega ise hakkama saama. põhimõtteliselt oleme me neid üksinda jätnud. kui me tahame haigustega võidelda, siis meil on vaja ekspertide poolt tehtud järelevalvet. nii et me saame teaduslikult tõestada, kas tegemist on uue haigusega. meil on vaja ka aega, aeg on aga asi, mida põllumeestel ei ole. Neil on vaja abi, neil on vaja raha, neil on vaja mingisugust toetust loomahaigustega võitlemiseks. millal komisjonil on standardne strateegia uute haigustega toimetulemiseks, mis toob selgelt välja millal koos seirega hakkame rakendama meetmeid ja hakkame toetama neid, kes kõige rohkem äh, sellest mõjutatud on. aeg kaob, haigus levib. Euroopa Liidu äh, välised riigid reageerivad sellega, et kehtestavad kaubanduspiiranguid ning äh, kannatavad põllumajandusettevõtted sääsed on selle haiguse edasikandja ja on üsna ebatõenäoline, et otsene nakatumine üldse võimalik oleks. kuidas kavatseb komisjon seda lahendada? haigused, mida levitavad sääsed, nende hulk muudkui kasvab kliimamuutustega ja turismi levikuga. meil on vaja korrektset kontseptsiooni selleks, et leevendada tagajärgi, meil on vaja süsteemi, mis toetab kõiki, kes sellest mõjutatud on. aitäh! Äh, proua Raimos ja nüüd annan sõna volinik äh, Heidekaardile. suur tänu, kuivõrd härra Talli ei saa osaleda tänasel kohtumisel, vastan mina siis komisjoni nimel seekord selles küsimuses. loomulikult on komisjon Schmallenbergi viirusepuhangut järginud väga pidevalt algusest peale meie ja koordineerime jätkuvalt Euroopa-poolset reaktsiooni sellele. ma ütleksin proua Raimersile, kes küsis minu käest, et kuidas me jõuaksime uue äh, standardmenetluseni uute haiguste äh, puhangute puhul, sellele ma vastaksin, et me oleme välja kujundamas mehhanisme, millega me saaksime kiiresti reageerida äh, see aitab meil kõigil koordineeritult reageerida. hiljutised ähm, haiguspuhangud, nagu näiteks linnugripp, ja see, kuidas me sellele reageerisime, on näidanud seda, et Euroopa Liidu tasandil oleme me piisavalt valmis äh, ja me oleme suutnud reageerida suhteliselt edukalt. see tähendab seda, et praegune haiguspühang on suurepärane võimalus, kuidas veel öelda, nii, nii timmida neid tänaseid vastu võetud juba ja rakendatud vahendeid ja me tahame kindlasti tagada selle, et Euroopa Liit oleks paremini valmis taoliste haiguste levikute vastu kuid Euroopa Liit on juba äh, ette valmistanud ja liikmesriigid on heaks kiitnud äh, meie tegevuskava haiguspuhkude korras, mis puudutab äh, selle viiruse leviku piiramist see on juba loomade seas levinud kaheksases, kaheksasse liikmesriiki, on ebatõenäoline, et talveperioodil see edasi kandus ja kõige kohasem kontrollimeetod, mida me saame rakendada, on järelevalvemeetod ja see on juba ka paigas. praegu pole lubatud haigestatud, haigust kandvate loomade eksportimist Euroopa Liidus. kõik lisameetmed, mille komisjon võib-olla võtab, peavad olema mõõdetud ja äh, haigusohule vastavad teadusuuringud on näidanud, et haiguse mõju äh, loomad kasvatusele ja loomade tervisele on piiratud ja ei ole tõendeid selle kohta, et see mõjutaks inimtervist, kuid me oleme siiski EFSA-lt palunud äh, koguda andmeid liikmesriikidelt äh, selleks, et ähm, täpsemalt uurida Schmallenbergi viiruse mõju loomade tervisele, loomaliha tootmisele ja inimtervisele me teeme koostööd liikmesriikidega selleks, et standardiseerida andmeid, mis on kogutud, koguda nad andmebaasidesse ja edastada andmeid. kuivõrd tegemist on väga uue viirusega ja ei ole meil piisavalt teavet selle kohta, selleks, et see vajakajäämine heastada, tahame me toetada teadusuuringuid eh, selleks, et välja kujuneks ka selle nakkuse hea eh, puhul õige reaktsioon äh, ja tegevuskava, mida tuleb rakendada siis kas liikmesriikide või äh, Euroopa Liidu tasandil, nagu kõikide nakkushaiguste puhul ei ole konkreetselt äh, praegu ravi Schmallenbergi viirusesse nakatunud loomade jaoks ja me ei tea, millal tõhus vaktsiin turule võiks jõuda. me tahame uurida kõiki selle haigusega kaasnevaid mõjusid ja EFSA äh, üt-, Veterinaarkontrolliamet ütles eelmisel aastal, et on ebatõenäoline, et äh, see nakkus võiks üle kanduda äh, inimestele ja, ja hiljutised äh,, kõige viimased andmed kinnitavad seda. samas ei saa seda aga ka täiesti välistada, kui peaks äh, Schmallenbergi viiruse puhul eh, esile kerkima mingisuguseid mõjusid inimtervisele, kavatseb komisjon eh, kiiresti üle vaadata oma sellised seisukohad selleks, et eh, selle ohuga ka arvestada. Euroopa varase hoiatuse ja reaktsioonisüsteemi läbi tagatakse siis rahva tervise kaitse. härra president, daamid ja härrad, vaatamata meie karmidele meetmetele on väga paljud liikmesriigid, kümme, kümme täpsemalt, seadnud e-, e-, impordikeelu loomalihale. ma toetan neid, kes kutsusid üles proportsionaalse reaktsiooni andmisele siiski. ja me leiame, et igasugune Euroopa Liidust tuleva liha impordi piiramine on äh, ei ole proportsioonis ohuga ja me paluksime, et kolmandad riigid äh, ennetaksid ja vähendaksid kaubandustõkkeid ja lõpet-, lõppkokkuvõtteks äh, proportsioon, proportsionaalne lähenemine Euroopa Liidu tasandil on vaja selleks, et äh, vältida igasuguseid turumoonutusi ja seada ohtu meie kaubandus kolmandate riikidega. on ülitähtis, et äh, asjad jääksid siiski õigetesse perspektiividesse, aitäh. aitäh, proua Hedegaard ja nüüd saavad fraktsioonide nimel äh, sõna, kõigepealt siis Rahvapartei nimel proua De Lange. aitäh dat wat we nu nodig hebben is actie en actie op twee niveaus. meil on vaja tegutsemist härra president kahel tasandil kõigepealt äh, tuleb äh, tagada äh, turvalisus loomakasvatajatele, aga ka garantiisid anda inimestele. kui ma mõtlen nendele kümnele riigile, kes on sulgenud oma uksed Euroopa öö, ähm, toodangu ees, osad nendest on äh, keelustanud elavkarja sissetoomise, on teised, kes on keelustanud ka liha sissetoomise. kõik need äh, riigid on seadnud erinevaid piiranguid äh, ja mida on konkreetselt teinud komisjon selleks, et need piirangud tagasi võetaks? komisjon praegu omab ju ainupädevust, aga ei ol-, ei luba liikmesriikidel isegi bilateraalselt läbirääkimisi pidada nende riikidega. komisjon peaks siiski natukene kiiremini ja e, tõhusamalt reageerima kui komisjon seda ei tee, peaks olema liikmesriikidel võimalus seda teha. Te peate te peate meile näitama, et teil on õigus selleks ainu, ainupädevuseks, et te seda ka kasutate, et te näiteks kasutate, võtate kiiresti meetmeid selleks, et need piirangud eemaldatakse. Te ütlesite, et ähm, loomalt inimesele see haigus ilmselt ei nakku, aga öelge see selgelt välja kõikidele siis. suur aitäh, proua De Lange ja nüüd kaheks minutiks härra Kroote. suur aitäh president, ähm, aitäh ka volinikule, et äh, meil on täna võimalus äh, seda väga olulist teemat arutada. minu enda kodumaal Saksamaa, Saksamaal on praegu üheksasada talu, äh, kus äh, Smal-, Smallenbergi viirus ähm, esineb ja loomulikult viirus levib. seega avalikkus arutab seda teemat, tegemist on teema, teemaga, mis äh, valmistab muret põllumajandustootjatele ja loomulikult oleme mures ka rahvatervishoiu pärast. mitte keegi ei saa täiesti kindlalt öelda, et viirus ei levi inimestele EFSA on teatanud, et jätkab tiheda koostööd tege-, koostöö tegemist Euroopa Haiguse Tõrje ja Ennetuskeskusega ning jälgitakse, kas see haigus võib ka inimesi mõjutada. minu arvates on see äärmiselt oluline. meil on olemas seireprotsess ning EFSA loomulikult on läbi viinud ka simulatsioone. EFSA on vaadanud kaheksat liikmesriiki, mida viirus hetkel on tabanud, on äh, ning meie loomulikult kardame, et kevadel ja suve alguses äh, kannavad sääsed selle viiruse siis kaugemale niisiis EFSA on äh, kaardistanud erinevad stsenaariumid, on äh, viinud läbi simulatsioone ning nüüd me peame siis panema paika meetmed, mis on vajalikud selleks, et nende võimalike stsenaariumitega toime tulla nende stsenaariumitega, mis nende simulatsioonide põhjal on siis loodud. ma ei tea, kas äh, praegu käib veel andmete analüüsimine või oleme kaugemale jõudnud, aga ma tean, et tegemist on täiesti uue haigusega ja kui meil ei ole konkreetseid ja hetkel meil ei ole konkreetseid vahendeid selle viiruse vastu võitlemiseks. mina tahaksin täpsemalt teada, millised meetmed on komisjonis kavandamisel või millised sammud on juba astutud selleks, et takistada viiruse levikut kõigis kahekümne seitsmesse liikmesriiki liikmesriiki, praegu on viirus levinud ainult kaheksas liikmesriigis. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Elward. aitäh, president. Iirimaal ei ole Smalenbergi viirusepuhanguid veel tähendatud ja ma loodan, et me jääme viirusest vabaks aga ma siiski äh, äh mõistan, olen mures näiteks meie kaubanduspartneri Venemaa äh, katsete üle keelustada Euroopa kariloomade ja sigade sissevedu asi ei puuduta ainult kariloomade, sigade ja lammaste importi, vaid äh, äh, muretsema peaksid kõik Euroopa Liidu äh, loomakasvatajad. see, et see keeld hõlmab ka sigasid, näitab, et see olukord on kontrolli alt väljas, arvestades Äh, seda, mida Venemaa on lubanud, siis on meil vaja võtta vastu kiires, astuda kiiresti samme Euroopa tasandil ja ma tervitan Euroopa Komisjoni otsuse kindlasti äh, takistada kolmandatel riikidel kaubanduspiirangute kehtestamist seoses selle viirusega äh,. meie põllumajandustootjatel ei ole vaja selliseid äh, põhjendamatuid otsuseid. Äh, Euroopa Liit on äh, teg-, tervishoiu ja ohutuse vallas tegutsenud väga tõhusalt ja ma loodan, et teeb seda ka edaspidi aitäh, kolleeg Elvard ja nüüd kolleeg Häusling. arvud on siin väga selgelt esitatud, üheksasada nelikümmend neli äh, talu Saksamaal ja ka mujal ning äh, nagu komisjon näeb, on tegemist tõesti tõsise probleemiga kui vaadata selliste äh, haiguste kohta käivaid arve Euroopas, siis tuleb tõdeda, et talunikud on jäetud iseenda hooleks, keegi neid ei aita ning äh, üha rohkem riike kehtestavad impordikeelud, kui selline asi jätkub, siis, siis ma ei, ma ei saa küll aru, kuidas komisjon äh, saab sellise probleemi tähtsust eirata, meil on vaja teaduslikku informatsiooni meil on vaja teada, kuidas teaduslikku infot tõlgendada selleks, et me saaksime aidata inimesi, saaksime aidata äh, lambakasvatajad, kes kannatasid varem lammaste kataraalse palaviku all, nüüd äh, Smallenbergi viiruse all, nii et nad jäävad lihtsalt oma elatusallikast ilma. ma arvan, et äh, kui me kiiresti ei tegutse, siis meil varsti ei jäägi lambakasvandusi järele. me meil on ja selliseid haigusi tuleb järjest juurde kliimamuutuste tõttu, nii et, et äh, me peame selleks kõigeks valmis olema, aitäh, härra Häusling. ja nüüd äh, proua Kööling. aitäh, president. nii palju, kui mina aru sain, on tegemist täiesti uue viirusega, mis viimase kahekümne aasta jooksul on äh, ilmunud äh, minu äh, oma valimisringkonnas on see, seda avastatud juba kahesaja miili ulatuses põhjast lõunasse ja viirus levib väga kiiresti. mida komisjon minu arvates peaks tegema? kõigepealt pöörake tähelepanu järgmisele, saage äh, aru, kui olulised on kiired ja tõhu-, otsust-, kiire ja otsustav teg-, tegutsemine. kaubanduspiirangutega tuleb tegeleda väga kiiresti, talunikud vajavad siin kindlust ning tuleb pöörata väga kiiret tähelepanu haiguse võimalikule ravile ja vaktsineerimisele. samuti on oluline koguda usaldusväärseid andmeid ja võib-olla minu arvates kõige olulisem on, tuleb äh, suhtuda sellesse haigusesse kui hoiatusse. kliimamudelid on muutumas, äh, õhuteel levivad nakkused on üha sagedasemad Äh, ja võib-olla võib äh, meid tulevikus tabada terve uus viiruste puhang, kas me oleme selleks valmis, kas meie süsteemid on piisavalt tugevad, aitäh! aitäh, kolleeg Kööling ja järgmisena saab sõna äh, härra äh, Nikulescu üheks minutiks. aitäh, president, mina leian, et sellel arutelul on kaks olulist aspekti. kõigepealt me peame vaatama, kui tõsine see viirus on. see epideemia sai alguse viis kuud tagasi ja see on juba levinud üle tuhande, üle tuhande kahesaja talune äh, puudutatud viirused ja nüüd hakkab ilm minema soojemaks, see võib probleeme veelgi suurendada. teiseks me peame vaatama, millised on tagajärjed Euroopa tootjatele. me peame arvestama ka ekspordipiirangutega, mis meie partnerite poolt on kehtestatud. komisjon äh, jaanuaris küsimusele vastates ütles, et kaubanduspiirangud ei ole õigustatud ja need ei ole kooskõlas äh, maailma tervishoiu ja ka loomatervishoiu standarditega. import äh, kõigist liikmesriikidest on alates kahekümnendast märtsist läbi vaadatud ning Ähm, Venemaale on samuti pakutud infot selle kohta, kuidas viiruse leviku vastu Venemaal võidelda, aga komisjon võiks anda meile rohkem, rohkem infot selle kohta, mida venelased teevad ja samuti peaksime arvestama sellega, mida, äh, mis, mis on varem juhtunud, äh, vastuolusid teatud rakendatud meetmetega ja vastuoludega rahvusvaheliste standarditega, nii et, et mida komisjon siin Venemaaga dialoogi pidades välja pakub, aitäh, aitäh äh, kolleeg Nikulescu ja nüüd proua Roodust. kaks minutit. aitäh, president, daamid ja härrad Äh, mul on väga hea meel selle üle, et selle suulise küsimuse tulemusena saame me nüüd kõnelda Schmallenbergi viirusest. see näitab, kui tõsiselt me sellesse teemasse suhtume. väga paljud põllumajandustootjad on äh, tõesti suurte, suures hädas. Saksamaal, nagu juba öeldud, on äh, viirus tabanud üheksasada neljakümmend nelja talu ning see põhjustab igasuguseid probleeme. minu enda kodupiirkonnas Schleswig-Holsteinis on väga palju lambakasvatajaid ja väga paljud lambad on nakatunud sellesse viirusesse aga nüüd, kus palju lambad halli sünnib, on oht paljudele lambakasvatajatele väga suur ning nakatunute arv kasvab. minu piirkonnas lambakasvatajad äh, kannatavad äh, täpselt nagu teisedki loomakasvatajad, me kõik kannatame selle viiruse läbi äh, minu piirkonnas on haigestumisjuhtude arv sattunud juba, tõusnud saja kuuelt saja kuueteistkümnele niisiis saja kuueteistkümnes majapidamises on juba nakatunud loomad, niisiis põllumajandustootjad kannatavad, äh, sünnivad puue, puuetega loomad või sünni, loomad sünnivad surnult, nii et, et äh, väga oluline on, et sellel, selles valdkonnas inimeste tead-, teadlikkust tõstetakse, meil on kiiresti vaja vaktsiini ja ma tahaksin teada, kui kaugele me vaktsiini äh, väljatöötamisel oleme jõudnud Äh, kas äh, komisjon teeb selles vallas jõupingutusi ja samuti peaksime võib-olla mõtlema sellele, et äh, kas võib-olla ei saaks osutada suuremat abi nendele maja, põllumajandustootjatele, keda just rahalise poole pealt see viirus kõige tõsisemalt mõjutab. tegutsege palun kiiresti ja hoidke meid kursis sellega, mida te teete sellepärast et äh, põllumajandustootjad loodavad nii teie kui meie peale. aitäh, äh, proua Roodust ja nüüd üheks ja poole, pooleteiseks minutiks härra Schnellhardt. Äh, daamid ja härrad, volinik, tõepoolest, me arutame täna siin parlamendis seda teemat, aga me ei tohiks ka siin liiga palju hirmutada inimesi. Schmallenbergi viiruse puhul äh, äh, on väga palju loomi jah, kes on sellesse viirusesse haigestunud, aga äh, ka paljudel loomadel tekib immuunsus selle viiruse suhtes, kui nad sellega kokku puutuvad. me oleme väga pikka aega kõnelnud erinevatest haigustest ja tihtipeale oleme rakendanud vajalikud ja olulised meetmed niisiis ma arvan, et me võiksime öelda, et äh, meie kogemus näitab, et äh, mõningatel juhtudel me oleme selliseid ohte liialdanud, nii et, et võib-olla peaksime ka praegu käituma ettevaatlikult. loomulikult me peame sellele haigusele tähelepanu pöörama, väga oluline on, et seda jälgitakse, et sellest aru antakse, see on minu arvates täiesti oluline, aga samas me peame vaatama ka Äh, milliseid meetmeid me täpselt peame rakendama ja, ja võib-olla need üle, üleskutsed äh, hüvitamisele praegu on äh, liiga kaugele minevad, näiteks Saksamaal, Hollandis meil on olemas võimalus hüvitisi saada ning ma arvan, et teistes riikides võiks ju ka samasugused hüvitusfondid luua. see tähendab, et me suudaksime probleeme lahendada regionaalselt ja me teeme läbi Euroopa Liidu eelarve aitäh ja nüüd alustame vaba mikrofoniga ja kolleeg Jaar kõigepealt. ka mina leian, et on äärmiselt oluline, et arutame seda küsimust Euroopa Parlamendis täna. ma arvan, et sellel probleemil on kolm külge vähemalt. esiteks äh, põllumeest, äh, põllumehed, keda see puudutab, nagu minu kolleeg just ütles, eriti äh, lambapidajad kellel on väiksed äh, kasumimarginaalid ka tavatingimustes, nende jaoks tekib tõeline probleem, samas aga peame kinni pidama lähimuspõhimõttest ning tagama, et äh, saame kohalikul tasandil vastu võtta vajalikud sammud. Äh, ning sellel epideemial on ka kaudsed tagajärjed, ma arvan, et siin on küsimus, mis puudutab tarbijakaitset, ma arvan, et me peaksime tõstma teadlikkust, sest otsused, mida me teeme ei tule võib-olla teaduslike andmete põhjal, me peame teada saama, kas see viirus on inimtervisele ohtlik või mitte. kolmandaks, ma arvan, et me peame vaatama eh, seda ebaproportsionaalsete kaubandussanktsioonide küsimust, oluline on tegevused koordineerida. aitäh, härra Jaar. härra Obermeier, üheks minutiks, palun. suur aitäh, juhataja. rohkem kui tuhat talumajapidamist äh, Euroopas on täna mõjutatud Schmallenbergist, seda levitavad sääsed ja seetõttu on näha seda, et kevadel äh, haigusjuhtude arv kasvab. riikides, kus toodang on suur, nagu Holland, Saksamaa, Suurbritannia ja nii edasi, kannatavad rohkem. seetõttu peame leidma uusi meetodeid. meil ei tohiks olla lihtsalt äh, suuri äh, ettevõtteid, mis tekit-, tekitada olukorra, kus haigus eh, levib rohkem, meil peab olema eh, rohkem orgaanilist mahepõllumajapidamist, eh, selliseid majapidamisi, nagu on näha Austria mägistemast, mägisemates regioonides. meil peab olema põllumajanduses ennetav tegutsemisviis, mitte see, et me erakorraliselt sekkume hiljem, aitäh. daamid ja härrad kes on sisenenud just äh, saali, meenutaksin teile, et äh, teil ei ole õigus äh, aplodeerida ja muud moodi oma arvamust avaldada. aitäh! Äh, see uus probleem on hea näide sellest, miks Euroopa Liit peaks arendama välja loomatervishoiu standardid kahjuks ei ole selle viiruse jaoks veel vaktsiini, selle kallal veel töötatakse ning hinnatakse, et epideemia saavutab suurema proportsiooni aprillis. seetõttu peaks Euroopa Liit tegema kõik endast oleneva selleks, et tagada, et reaalajas antakse liikmesriikide põllumeestele informatsiooni, meil on vaja pidevat järelevalvet nendes tsoonides, kus viirust veel ei ole, selleks et äh, identifitseerida nakkuse kanaleid ja, ja lisaks on oluline, et meil oleks korrektne diagnoos, et äh, liikmed ametivõimed raporteeriksid juhtumitest selleks, et saaks isoleerida äh, viirusepuhangu allikad. Äh, proua Õlinik, äh, viirus on juba varase hoiatuse süsteemides sees, aga kuidas te kavatsete jagada informatsiooni otse põllumeestele nakatatud tsoonides? suur aitäh, proua Pasescu. sellega on lõppenud vaba mikrofoni osa, nüüd annan sõna volinik Hildegardile ID-kaardil. suur aitäh, kõigepealt härra Häusling, komisjon eh, kindlasti teab, kuivõrd oluline see kõik on. proua Körling mainis rida asju, mida komisjon saaks teha, kaubandusaspekt, andmete kogunemine ja paljud muud asjad. ja ma arvan, et ma olen käsitlenud kõiki neid, rääkides sellest, mida me tegelikult teeme Äh, proua De Langele ja teistele, kellele tekitab muret äh, need kümme riiki, kes on ähvardanud äh, selle tõttu kuidagi kaubanduses sekkuda, nagu ma ütlesin, komisjon peab nende kümne riigiga dialoogi. üks näide, volinik Talli on suhelnud Vene ametivõimudega ning hetkel on komisjoni delegatsioon Moskvas, kes tegeleb just selle küsimusega. rõhutaksin aga, et loomulikult kõik võtavad seda väga tõsiselt. ehk siis kokkuvõtteks, kui uued riskid, uued haigused kerkivad esile, siis mida me saame teha, mida me saame koordineerida, andmeid vahetada, kasutada oma teadusüksusi selleks, et saada nii palju informatsiooni kui võimalik. ja üks äh, Äh, koht, kus on võimalik neid asju leida, infot, see on see suunisdokument äh, internetis, seda on lihtsalt võimalik ajakohastada, kui kerkib esile uut informatsiooni, uusi teadmisi äh, ja põllumeestega on kokku lepitud, põllumeeste organisatsioonidega ning liikmesriikidega on kokku lepitud, et selline suunisdokument on internetis kättesaadav. ehk siis seal on olemas ajakohastatud informatsioon selle kohta, milline on asjade seis suur aitäh, proua volinik, ma vabandan selle müra eest. tahtsime teha pikema pausi, aga kahjuks ei pidanud, ei olnud kolleegid kõne ees kinnipidamisel just eriti distsiplineeritud. siin on inimesed, kes vestlevad vähemalt viis kolleegi on aga saanud äh, sõna selles küsimuses ja nüüd lõpetan selles punktis äh, diskussiooni.